hääletus toimub homme kell kümme kolmkümmend. nüüd tutvustatakse lühidalt proua Toia raportit sotsiaalmajanduse kohta. proua Toia, neli minutit. suur tänu, president. ma olen väga rahul ja uhke, et Euroopa Parlament tegeleb sotsiaalturumajanduse küsimusega. meil on tarvis seda sektorit korrektselt toetada. kolm mär-, äh, küsimust. kõigepealt peame me keskenduma praegusele reaalsusele. kümme, üheksa kuni kümme protsenti ettevõtetest ning umbes üheksakümmend protsenti töökohtadest kuulub sellesse sektoritesse, sinna kuulub erinevaid inimesi ning nad panustavad meie SKT-sse suurel määral. meil on niisiis me ei räägi siin mingisugusest marginaalsusest, eranditest, see on oluline osa turumajandusest ning meil on olemas ka selged reeglid, mida tuleb austada sotsiaalturumajanduse puhul. see to-, seal toodetakse ning antakse tööd natukene erineval moel, aga see on osa turumajandusest siiski. ning meid Äh, see on selline sotsiaalne lähenemine töökohtade loomisele, me räägime siin inimväärikusest, solidaarsusest. samuti tuleb silmas pidada seda, seda, kuidas need ettevõtted täpselt töötavad. seaduses öeldakse, et see on meie kult-, osa meie kultuuripärandist, see on osa Euroopa sotsiaalmudelist me üritame öö, uurida, kuidas need ettevõtted saavad olla tä täiesti tänapäevased, nad saavad öö, tänapäeva majanduses päris hästi hakkama, mõningad e-, sektorid on küll väga nõrgad, aga see sektor on se seotud öö, see reaalsete inimestega, reaalsete olukorraga ning ta jääb päris hästi ellu. siin mudelis on palju inimesi kaasatud, see toodab palju jõukust ning parandab sotsiaalset olukorda ning kui olukord on kehv, siis tuleb inimesi sotsiaalselt ka aidata, me peame midagi tegema, et, et seda sektorit aidata. ma olen tulnud välja ka oma ettepanekutega, meil on tarvis selgeid definitsioone. millise, me peame sõnastama täpselt, millised inimesed selle sektori alla langevad. mitmed liikmesriigid teavad, kuidas kokku arvestada kui palju inimesi selles sektoris töötab, kuidas nad töötavad. ning me peame seda tegema, selleks kulub küll aega, aga me peame teadma, millest me täpselt räägime ning kui palju inimesi see hõlmab. võib-olla see aitaks seda sektorit ka paremini analüüsida, meil oleks võib-olla tarvis ka mingisuguseid õigusloomilisi algatusi, ma päris täpselt ei tea mis puudutab kooperatiive ja erinevaid fonde näiteks, siis komisjon peaks uurima, mis, mida on nendel üksustel tarvis. me ei soovi rohkem bürokraatiat luua see, sellele sektorile, sest tegemist, sest neil on tarvis rohkem sotsiaalset motivatsiooni ning me peame tõesti uurima, kas on ja kus on tarvis mingisuguseid uusi õigusakte ning siis neid ka vastu võtma. kui Euroopa Komisjon peab selle sektoriga peaks selle sektoriga dialoogi, siis milline see peaks olema, kas mingisugune ad hoc või, või läbi mingite püsivate programmide? komisjon peab selle üle järgi mõtlema. Euroopa võrgustikud on mind kõvasti aigast, aidanud Euroopa Parlamendi INTA grupp sotsiaalmajanduse asjus töötab hästi, siin käis ka volinik Verhoigen, kellega toimus viljakas mõttevahetus ning me tahaksime tänada komisjoni nende töö eest assotsiatsioonide toetamisel. meil ei ole ennem valimisi enam palju aega jäänud, aga loodetavasti härra volinik ja terve komisjon saate te midagi ette võtta, et neid käegakatsutavaid algatusi toetada. tulge välja millegi konkreetsega, et järgmine komisjon ei peaks hakkama tööle tühjalt lehelt. suur tänu. suur tänu, proua Toja, sõna saab volinik president, äh, parlamendiliikmed, komisjon tervitab äh, parlamendi omaalgatuslikku raportit seoses selle teemaga, arvestades käimasolevat majandus- ja finantskriisi tuleks antud sektorit äh, arendada. sotsiaalsed ettevõtted kombineerivad majandustegevuse sotsiaalsete eesmärkidega. sotsiaalsetest eesmärkidest saavad ka nende ettevõtluseesmärgid, niimoodi aitavad nad kaasa tööhõivele, sotsiaalsele ühtekuuluvusele, keskkonnakaitsele, maaelu arengule ja sotsiaalse kindluse tõstmisele. sotsiaalsed ettevõtted on olemuslikuks osaks komisjoni ettevõtluspoliitikast Nad on enamasti VKE-d ning äh, nad äh, saavad põhimõtteliselt kasu äh, VKE-de õigusaktist. tervitan ideed, et meil peaks olema õiguslik ja administratiivne raamistik, mis hõlmaks ka sotsiaalseid ettevõtteid, ükskõik kui suured või millise vormiga nad on. Euroopa Komisjoni poliitikaga soovime me tagada sotsiaalsete ettevõtete kasvu ja õitsengu. Euroopa Komisjon pöörab erilist tähelepanu sellele, et ühenduse poliitika konkurentsi äh, hõive valdkonnas äh, samuti kui me räägime põllumajandusest, kalandusest, pangandusest, äh, avalikest hangetest, avaliku erasektori koostööst ja muudest valdkondadest, et kõik äh, need poliitikad äh, arvestavad selliste ettevõtete äh, tegutsemise eesmärkide ja stiiliga. Euroopa Komisjon praegu töötab dokumendi kallal, mis arvestab kogemusi alates aastast kaks tuhat neli mis on saadud äh, kooperatiivide ja muude sotsiaalettevõtete äh, tööst. suur tänu! tänan, härra volinik, hääletus toimub homme samuti kümme kolmkümmend ja vastavalt äh, päevakorrale proua Tsambasi raporti lühiettekanne vaimse tervise teemal suur tänu, härra president, härra volinik, austatud kolleegid.